pan przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie. tere tulemast tagasi mu daamid ja härrad. lõuna on läbi ja nüüd jätkame tööd. ma tervitan meie külalisi, volinik Tysonit